nüüd äh, avalikuks tehtud, kui vastuvõtjaid pole, siis kiidame heaks. esimene päevakorrapunkt täna pärastlõunal on nõukogu esitlus kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldeelarve projekti kohta ja annaksingi kohe sõna üle nõukogu esindajale, palun. Thank you, Mr President härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, mul on äh, hea meel teile täna esitleda nõukogu seisukohta kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldeelarve projekti kohta vabandust, härra president, ma ei teadnud, unustasin, et ma pean püsti seisma seda kõnet pidades. et eh, mingi hetk alati peame reaalsusse tagasi tulema. nüüd aga uuesti ütlen, et äh, mul on hea meel esitleda nõukogus seisukohta kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldeelarve projekti kohta, mis võeti nõukogus vastu kahekümne neljandal juulil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. nõukogu on valmis tegema koostööd parlamendi ja komisjoniga järgnevatel nädalatel ja kuudel selleks, et saavutada kokkulepe realistlikes, eh, realistliku eh, eelarve näol kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks. ja ma olen kindel, et see on ka võimalik, kui me tihedat koostööd teeme. nõukogu omalt poolt on valmis konstruktiivselt koostööd tegema kompromissi vaimus esimene eelarvetrialoog leidis aset äh, üheksandal juulil, see oli positiivne ja julgustav. järgnevad äh, arutelud, äh, mille aluseks on siis komisjoni ettepanek, et näevad ette üks koma üheksa protsendise suurendamise kulukohustuste osas ning maksekohustuste osas samuti on ette nähtud suurenemist kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvega võrreldes. tahaksin juhtida teie tähelepanu kolmele olulisele teemale, mis on nõukogu positsiooni aluseks. esiteks, nõukogu otsustas seada prioriteetseks need eelarverubriigid, mis aitavad äh, konkurentsivõimet suurendada, aidata välja tulla majanduskriisist, luua uusi töökohti ning aidata kaasa majanduskasvule. kuna kaks tuhat kolmteist on mitmeaastase finantsraamistiku viimane aasta, siis selle tõttu maksekohustuste suurenemine on ette nähtud äh, suuremal määral kui inflatsioon. samuti soovitatakse konsolideerida liikmesriikidel enda siseriiklikke eelarve, eelarveid ning äh, finantskriisi olukorras äh, oli põhiline ka see, et hoitakse oma eelarveid kooskõlas riikide poliitiliste kohustustega räägiksin äh, siis kõikidest nendest erinevatest alajaotustest. esimene alajaotus on siis äh, jätkusuutlik majanduskasv. meie leiame, et see peaks olema üks kõige tähtsamatest prioriteetidest kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, sest äh, seal on ette nähtud märkimisväärne suurenemine kulukohustuste assigneeringutes ja ka Ähm, makse assigneeringutes ja sellega on meil võimalik äh, tagada see, et meie käsutuses oleks ähm, võimalik tööpuuduse vastu võim-, võidelda nii, nagu juuni üldkogul seda otsustati väga oluline on ka erinevate programmide ning tegevuste rakendamine selle pealkirja all, mis mängivad nii tähtsat rolli kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames ja mis aitavad eh, saavutada jätkusuutliku majanduse taastumist. meil peaks eh, olema ka adekvaatsed eh, makseassigneeringud ja kui siis see puudutab näiteks sidusust ja seal sidususe valla, sotsiaalse sidususe vallas peaks kaheksa protsendi võrra need koos, assigneeringud kasvama võrreldes kahe tuhande kaheteistkümnenda aastaga. räägime ka loodusvarade säilitamisest, nõukogu pakub ette stabiliseerida selle maksete tasandi kahe tuhande ka-, ka-, kahe tuhande kaheteistkümnenda aastaga kuna tegemist on viimase mitmeaastase finantsraamistiku aastaga, ette on nähtud enam kui nelikümne nelja miljoni äh, suur, eurone suurenemine võrreldes äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aastaga ja tegemist äh, ka analüüsidega, mis põhinevad vahendite kasutamise võimekuse analüüsiga. komisjon on oma äh, igasügisest äh, paranduste äh, dokumendi esi-, esitanud. nüüd neljas alajaotus äh,, kodanikuvabadused äh, nõukogu näeb ette siin tagasihoidlikku suurenemist nii äh, maksete assigneeringutes kui ka kulukohustuste osas, kuid äh, nõukogu on näinud ette selge suurenemise, viieprotsendilise suurenemise maksete assigneeringutes kolm A-s, mis äh, on siis vabadus, julgeolek ja õiglus ja see puudutab välispo-, välispiiride fondi rahastamist. Euroopa Liit kui globaalne, globaalne äh, faktor, siin võetakse arvesse varasemat eelarve täitmist ning äh, vahendite kasutamise võimekust erinevatel eelnevatel eelarveaastatel koos ähm, alajaotustega üks A ja üks B, mis puudutavad äh, siis maksete assigneeringuid, kutsutage üles komisjoni koostada parandatud äh, eelarveprojekt, mis puudutab äh, jaotust viis administratsioon, siis äh, siin äh, nõukogu nagu tavaliselt äh, ei ole muutnud Euroopa Parlamendi osa. teistes äh, alajaotustes on püütud piirata kulutuste suurenemist ning on püütud välja tuua ka võimalike kulude kokkuhoidmise võimalusi ja seetõttu säilitatakse seal rahastus umbes kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tasandil. on välja toodud ka Horvaatia liitumisega seonduvad kulud viie protsendi võrra on kahandatud ette on nähtud töökohtade kahandamine järgnevaks äh, mitmeaastaseks äh, finantsperioodiks ja ka välisteenistuse rahastus on siin käsitlust äh, leidnud ning samuti andmeva-, andmejärelevalve inspektori amet mis puudutab nüüd detsentraliseeritud agentuure, siis äh, siin on äh, assigneeringute taset säilitatud sellisel kujul, nagu komisjon seda soovitas. siin on ette nähtud keskmiselt üks koma üheksakümne ühe protsendiline suurenemine. seesama üheprotsendiline vähenemine öö, puudutab ka agentuure. uusi ametikohti luuakse ametites ja agentuurides ainult algusfaasis. üldiselt on nõukogu nõustunud saja kaheksakümne nelja uue töökoha loomisega detsentraliseeritud ametites ja suur osa nendest on just andmekaitse inspektori ametis ja Euroopa väärtpaberi ning väärtpaberituru ametis. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, ma olen kindel, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldeelarve projekt võtab arvesse keerukat majanduslikku olukorda liikmesriikides ning ette on nähtud piisavalt assigneeringuid Euroopa Liidu eelarves selleks, et toetada tegevusi, mille eesmärgiks on äh, võidelda majanduskriisi vastu. ülemkogul juunis riigipead ja valitsusjuhid märkisid, et Euroopa Liidu eelarve peaks olema majanduskasvu katalüsaatoriks Euroopa Liidus ja loodan, et äh, see juhtmõte aitab meil edasi liikuda meie aruteluga järgnevatel nädalatel ja järgnevatel kuudel, kui püüame leida kokkulepet kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve osas. suur tänu tähelepanu eest! minister Mavrojannis. suur tänu, härra Marjo Jannis teie sõnavõtu eest ning nüüd ma annan sõna volinik Levandovskile. palun, härra volinik. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, juba mitmel korral on, olen mina komisjoni nimel väljendanud oma muret kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarveprojekti lugemise osas komisjonis sa, seda nimetas ka president Barroso kiri riigipeadele ja valitsusjuhtidele, sellepärast et nõukogus tõesti teataval määral ollakse lausa vastuolulistel seisukohtadel, näiteks majanduskasvu ja töökohtade kompakt selles osas juuni lõpus kahekümne seitsme liikmesriigi juhid leppisid kokku, et Euroopa Liidu eelarve peaks olema katalüsaatoriks, mis edendab majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopas ning kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve projekt oli ka kooskõlas niisuguse loogikaga. me vähendasime kulukohustusi, aga niisugusel moel, et mitmes valdkonnas suutsime me ikkagi suurendada rubriike, mis olid ette nähtud just majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks. meil ei ole eriti palju valikut tegelikult finantsperspektiivi lõpus ja see ei tohiks kedagi üllatada, et programmid hakkavad lõppema ning nende vajadused kasvavad ja seda mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides. juba kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarves oli vähemalt viis miljardit liiga vähe raha, mis ei võimaldanud meil tegeleda fiskaalkonsolideerimisega liikmesriikides ning seetõttu kasvasid ka meie maksmata kulukohustused ning me suuretasime kuus koma kaheksa protsenti kulukohustusi, aga seda tegime me just äh, maksu, äh, töökohtade loomise ja majanduskasvu valdkonnas. Äh, nüüd mä-, küsimus on selles, kas me tegime õigesti või mitte, seda näitab ol-, aeg ja olukord. praegusel hetkel ma võin kinnitada, et kogu eelarve on üheksateist 19 miljonit suurem kui eelmisel aastal. nii, me oleme Sotsiaalfondi täielikult ära kasutanud ja samuti konkurentsi- ja tööhõivefondi, mis on just ette nähtud peamiselt Euroopa arenevatele piirkondadele, see raha on ka peaaegu ära kasutatud ning see kõik näitab, et tegelikult oli meil õigus nõuda suuremaid makseassigneeringuid, eriti nendes valdkondades, mis tegelikult ka panustavad konkurentsi parandamisse, majanduskasvu parandamisse ja töökohtade loomidesse. ning seetõttu ma pean veel ükskord rõhutama, et ma olen tegelikult väga pettunud selles, et äh, komisjon, et nõukogu soovib viie miljardi miljoni võrra äh, vähendada kulutusi rubriigis üks A ja see on ju just täpselt konkurentsivõime, majanduskasv ja töökohad. ning seetõttu ma ei ole sugugi rahul sellega, mida nõukogu praegusel hetkel on äh, teinud äh, nii kohustustest loobumuse ja muudes niisuguses valdkondades ning mis puudutab administratiivpiiranguid, siis me peaksime minema nii kaugele kui võimalik, aga samas ikkagi ei tohiks me minna nii kaugele, et see juba haldusametkondasid ohustaks ja nende tööd halvendaks ning seetõttu me peame pigem ikkagi pöörama tähelepanu sellele, kuidas reaalselt luua vajalik maksete baas, selle vi praeguse finantsperspektiivi viimase aasta eel eelarves ja ma olen väga tänulik selle eest, et parlamendiliikmed eesotsas Alan Lamassuriga on valmis arutama seda teemat, missugune oleks see mõistlik maksete tase, mitte liialdatud, aga niisugune, et kõik vajalikud kohad saaksid ära täidetud. meil on tõesti tarvis väga mõistlikku loogikat neil viimastel nädalatel, me peame ikkagi e, majandusarenduse, majandusarengu ja töökohtade loomise kompakti osas olema väga-väga realistlikud, me peame hoolitsema selle eest, et see töötaks, suur tänu, suur tänu, härra volinik, ning nüüd ma annan sõna härra Garriga Polledole eelarvekomisjoni nimel. presidente eh, quiero empezar agradeciendo suur aitäh, president. ma sooviksin alustada tänusõnadega. aitäh nõukogule, et te olete äh, siia debatti alustama tulnud ähm,. noh, tundub, et see on nagu iseenesestmõistetav, aga mitte alati pole niimoodi olnud, et nõukogu on siia tulnud seda äh, tutvustama äh,. tihti on väga lihtne nagu teie üldist positsiooni mõista, aga samas ähm, tuleb tunnistada, et ega me väga äh, kaugel üksteisest oma seisukohtadega ka ei ole, sest ühised eesmärgid on meil ju äh, kasv ja tööhõive Euroopas. komisjon on oma tööd hästi teinud ja järjekindlalt hästi teinud. minu meelest ei ole eriti mõtet äh, suurendada kulukohustusi, kui Äh, ei ole piisavalt makseid kas nõukogu eesistuja üldse tajub neid suurusjärke, mis siin mängus on, sellepärast et ähm, Euroopa Liit on ju võtnud endale kohustuse projektide finantseerimisega, mis nüüd siis ohtu satuvad, inimesed eeldavad, et Euroopa Liit on usaldusväärsem. nõukogu on soovinud igalt poolt kär-, kärpida, nii et see äh, eelarve vastaks liikmesriikide survele. härra eesistuja, selline suhtumine peaks kuuluma ajaloo prügikasti. see moonutab totaalselt eelarvevahendite normaalset kasutamist. kui võetakse viis miljardit komisjoni eelarvest välja, komisjoni eelarve ju põhineb liikmesriikide eelarvetel, see toob endaga kaasa mitmepoolse negatiivse eh, tagajärje. Eh, kokkuhoid peab reaalsusega käsikäis, käes käima. me peame suutma nägema ka positiivset, me peame ühendama Euroopa huvid ning äh, liikmesriikide olukorra, mis äh, on äh, kriisis kõvasti kannatada saanud. me eeldame, et kõik peavad oma osa täitma. jah, need on erinevad ettevõtmised, aga kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve ning järgmine eelarveraamistik on ju väga tihedalt omavahel seotud, mitte ainult läbirääkimiste kaudu, aga ka põhiprobleemi kaudu. meil ei ole vaja uusi kulukohustusi, pigem on meil vaja raha selleks, et olemasolevad kohustused, kulukohustused täita. Johnny Lavia saab järgmisena eh, sõna Euroopa Komisjoni eh, eelarvespetsialist. lugupeetud president, eh, lugupeetud eesistuja, Äh, volinik Levantovski. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve seisukohtades on näha selge vastuolu. riigipead ja valitsusjuhid äh, juuni lõpu ülemkogul ütlesid ühte asja, aga üldasjade nõukogu ja Koreper on jõudnud hoopis teistsugusele tõdemusele. jah, vaja on kasvu ja tööhõivet, seda küll, aga praegu on tehtud kõige silmapaistvamaid kärpeid just nimelt nendes eelarve osades, kust kasvu ja tööhõivet finantseeritakse. ja kõik see mõjutab noori eurooplasi. ma olen juba varem ka öelnud, et ma vägagi tajun finantsraskusi, milles liikmesriigid on. aga kriisile reageerimine, seda muuseas on näha ka nõukogu avalikes avaldustes kõige kõrgemal tasandil, on näha, et meil on tegelikult vaja rohkem Euroopat, mitte vähem Euroopat ja seega on täiesti ilmvõimatu, et eh, kulu, maksete kulukohustused on sedavõrd drastiliselt kärbitud, me räägime siin viiest miljardist, nagu eelkõneleja ütles ma sooviksin nõukogu eesistujale meenutada, et komisjon tegelikult tegi need arvutused liikmesriikide antud andmete alusel. eelarve sisemises projektis on lähtutud komisjoni äh, arvutustest liikmesriikide antud andmete alusel. eelarveperioodi lõpus ei saa me riskeerida, muuseas, seda me nägime juba käesoleval kevadel, me ei saa riskeerida sellega, et seiskuvad tähtsad teadusprogrammid, sellepärast et pole lihtsalt raha arvete maksmiseks president Barroso leidis, et ta peab saatma riigi ja valitsusjuhtidele kirja, kus ta väljendab oma muret nende üleviimiste pärast. siin on tegemist Euroopa usaldusväärsuse ähm, küsitavaks muutumisega vaja on äh, kindlasti tegutseda nende kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta maksetega, neid analüüsida ja ma loodan, et siin peatselt tuleval kohtumisel õnnestub vältida kahetsusväärseid probleeme, mis tekkisid eelmise aasta eelarvega. tähtis on, et Euroopa eelarve oleks proportsioonis nende vahenditega, mis on vaja kasvu ja tööhõive edendamiseks. ja nüüd eh, Dirk Voog, palun. Uh, president uh,, commissioner and uh, president, lugupeetud parlamendiliikmed, volinik, eh, minister, ma keskenduksin Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi eelarvele. Euroopa Parlamendis oleme võtnud arvesse selle kirja, mille volinik Levanovski saatis institutsioonidele sel aastal, et piirduks äh, eelarve kasv ühe koma üheksa protsendiga. meie leppisimegi siis selle üks koma üheksa protsendise Äh, suur, eelarve suurenemisega, välja arvatud liitu, Horvaatia liitumine, me otsustasime oma reisi eelarvet viie protsendi võrra kahandada ja kui me rääkisime sellest raportist äh, sel aastal varasemalt, siis me rääkisime, et äh, veelgi enam sääste peaksime sügisel välja tooma nii et oleks meil üks koma üheksa protsendiline eelarve suurenemine, kaasa arvatud eh, Horvaatia liitumine. kuid selleks, et eh, seda üks koma üheksa protsendilist eh, suurenemist saavutada, on meil vaja sääste veel üheksa miljoni euro ulatuses Euroopa Parlamendis ja me praegu kaalume kõiki erinevaid võimalusi selle tegemiseks. kuid seda tehes me võtame arvesse ka seda, et äh, kärbete tegemisel, kokkuhoiu saavutamisel peame seda kõike tegema ilma tõhusust vähendamata parlamendis ja ilma selleta, et parlamendiliikmete tõhusus väheneks. ütleksin ka teiste jagude eelarve kohta üht-teist. mul on hea meel, et ka teised institutsioonid püüavad hakkama saada üks koma üheksa protsendilise eelarve suurenemise, kaasa arvatud Horvaatia liitumine. on mõned institutsioonid, mis on problemaatilised, näiteks Euroopa Kohus, sest nemad näevad ette, et nende töökoormus kümne protsendi võrra iga-aastaselt suureneb ja samuti välisteenistuse eelarve vajab suuremat eelarve kasvamist kui üks koma üheksa protsenti, kuna tegemist on uue institutsiooniga. nii et selle asemel, et külmutada need arvud, me peaksime siiski vaatama, nii nagu ütles ka nõukogu, igat institutsiooni eraldi vaatama, milline, millised on nende vajadused. nii et üldiselt eh, parlament ja teised institutsioonid saavad hakkama ühe koma üheksase protsendise eelarve suurenemisega, mille komisjon välja pakkus ja see on hea uudis, see näitab seda, et institutsioonid Euroopa Liidus saavad aru, millised on majanduslikud tingimused praegu ja mille eest me ka kõik vastutavad oleme, aitäh. nüüd aga annaksin sõna volinik Levandovskile, et äh, ta saaks vastata küsimustele. Äh, ma tervitan Salvador Galigo märkusi ja mõlema raportööri härra Lavia ning härra Vogani seisukohti, see on heaks lähtekohaks, et kujundada ümber Euroopa Liidu rahastamine kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks. Ehm, Euroopa Liidu riikide juhid soovivad eh, suuremaid vahendeid selleks, et Euroopa Liidu konkurentsivõimet suurendada ja ma arvan, et ka nõukogu esindajad on huvitatud õigeaegselt äh, koos kokkuleppe saavutamisest. nüüd uuesti sõna minister Mavrojannisele nõukogu nimel. Honorable... lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, ma sooviksin samuti tänada härra Galida Poledot ning äh, lugupeetud raportööre konstruktiivsete märkuste eest ja tahaksin tänada oma sõpra, volinik Levandovskit märkuste eest selles küsimuses, me ei ole küll päris äh, ühel lainesagedusel, kuid see on ka normaalne. igatahes tänan teid, tänan teid kõiki selle viljaka mõttevahetuse eest, see näitab seda, et nõukogu esitlus kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldeelarve projekti kohta võimaldas kõigil paremini mõista üksteise seisukohti ja muresid. ja see on eeltingimuseks selleks, et jõuda kokkuleppele kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarves järgnevatel kuudel ja see peaks siis kinni pidama ka nendest tähtaegadest, mis on äh, aluslepingus kirjas. seekord on see tõepoolest väga oluline, võttes arvesse praeguseid tingimusi. mulle tundub, et see arutelu oli väga heaks äh, lähtekohaks. sel aastane eelarvemenetlus leiab aset, äh, nagu juba ütlesin, väga rasketes oludes ja seetõttu peame tegema koostööd konstruktiivselt selleks, et meid saadaks edu. muidugi on meil vaja realistlikku ning tasakaalustatud eelarvet kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks ning võin teile kinnitada, et Küprose eesistuja nõukogus ja mina isiklikult, mina olen muidugi vaid äh, tagasihoidlik äh, teener nõukogus äh, selle eesmärgi saavutamiseks, teeme kõik endast saa-, sõltuva selle eesmärgi saavutamiseks ja võtan arvesse nende arvamuste lahknevused nõukogu ning komisjoni vahel, mis endiselt õhus on. ja võtan arvesse ka Euroopa Parlamendi lugupeetud liikmete seisukoha, nagu te teate, me respekteerime kõiki neid erinevaid arvamusi, nagu ütles härra Levanovski. me peame koos äh, komisjoni ning Euroopa Parlamendiga kahekümne kuuendal septembril kokku tulema selleks, et arutada maksete taset kahe, käesoleva aasta kohta. nüüd härra Lavia seisukoht. nõukogus ja võin seda öelda siiralt, põhinedes enda kogemusele mul on olnud äh, kahepoolseid kohtumisi kõikide liikmesriikidega, kõik kakskümmend seitse liikmesriiki nõustuvad selles, et äh, eelarve peab teenima majanduskasvu ja töökohtade loomise eesmärki. meil peab olema kvaliteetsem raha kasutamise poliitika kuid kõik need, kes räägivad paremast vahendite kasutamisest, nad ei soovi, nad on vastu kärbetele. nii et äh, see tõlgendus ähm, ei ole kõikjal samasugune. nüüd rääkides vastuolust äh, Euroopa Liidu Nõukogu seisukohaga, mis puudutab majanduskasvu nõukogu oma seisukohas on arvesse võtnud selle kogu summa, mis on kättesaadav Euro-, Euroopa Liidu eelarvest kaks tuhat kolmteist, nii nagu see oli kirjas ja seda summat me kasutame niimoodi, kavatseme niimoodi ka kasutada muidugi tahaksin loota komisjoni toetusele, et äh, komisjon jätkab oma ausa vahendaja rollis ja seetõttu ma loodan äh, volinik Levandovski peale, nii nagu see on olnud ka minevikus, et me suudaksime leida parima tee edasiliikumiseks. tahaksin teid tänada tähelepanu eest ja soovida igatist edu nõukogu seisukoha analüüsimisel järgnevatel nädalatel ning jään ootama läbirääkimisi oktoobris ning novembris. La... aitäh, härra Mavrojannis. sellega ongi arutelu sellel teemal lõppenud ning me jätkame teise päevakorrapunktiga. ühine arutelu ühtse välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. me